aitäh, kolleegid. härra Helmer. härra Helmeril on protseduuriline küsimus. Teil on sõna. president esimene sõnavõtt, mida valitud saadik siin pidas, äh, peeti Ian Paisley poolt tuhande üheksasaja seitsmekümne üheksandal aastal, kes juhtis tähelepanu sellele, et Briti lipp oli heisatud tagurpidi. esimene sõnavõtt, mida mina siin pidasin kakskümmend aastat tagasi, tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal, oli äh, juhtimaks tähelepanu sellele, et Briti lipp on tagurpidi üles tõmmatud Ehm, ja täna hommikul, kui ma kella seitsme ajal parlamenti tulin, nägin jällegi, et Briti lipp on tagurpidi eh, üles heisatud. ma eh, tean, et asi on nüüd parandatud, aga kas te võiksite mulle kinnitada, et seda enam ei juhtu, pärast kolmekümmend viit aastat võiks ometigi õppida, kumba pidi see lipp üles käib, aitäh It's um, a failing on the part of the French, I'm afraid. ma arvan, et tegu on prantslaste veaga. härra Tudor on sõna palunud. Hmm? Mr Tudor, Mr Tudor. härra Tudor, teil on sõna. härra president, kas ma võin rääkida? jah see puudutab härra, kaks inimest ei saa korraga kõnelda, palun olge tasa. jah, härra Tudor, härra president nagu te teate, praegu on väga karm talv ja paljud inimesed surevad. minu kodumaal on seitsekümmend viis inimest siiamaani surnud, tegemist on tõelise tragöödiaga. härra president, ma palun et te teeksite ettepaneku äh, pidada leinaseisak nende inimeste mälestuseks, kes on Rumeenias ja teistes riikides surma saanud. aitäh Äh, veel üks protseduuriline küsimus, härra Pät-, jah? Äh, ma lisaksin sellele, mida härra Helmer ütles, et äh, Suurbritannias heidetakse litt tavaliselt tagurpidi, kui on suur häda, nii et, et võib-olla Euroopa Liit praegu annabki märku, et häda on käes ja võib-olla see lipp peakski alatiseks niipidi jääma. ja nüüd härra Tudori poolt tõstatatud küsimus Eh, see oli juba esmaspäeval päevakorras ja sellega tegeldi, aga aitäh ettepaneku eest. nüüd läheme hääletuse juurde. jah, pärast seda, kui ma olen teatanud, et kirjalik deklaratsioon äh, mille Veli Maier, härra proua Wikström ja proua Asada on esitatud Famagusta kohta on enamik parlamendisaadikute allkirja saanud. annan proua Azadale minutiks.